ehk siis üheminutiliste sõnavõttude juurde. ja alustame kõigepealt härra Dias de Meerast, palun. suur tänu, härra president, mina olen siin selleks, et seista kaheksakümne viie töötaja ning töökoha eest Lacteas Vaissoletanas ettevõttes, mille on ohtu seadnud üks Prantsuse ettevõte kaks miljonit eurot äh, on nad teeninud kasumit viimastel aastatel ning nad on äh, tootnud rohkem kui üheksakümmend neli miljonit liitrit äh, piima. nüüd tegelikult ei lähtuta mitte majanduslikest põhimõtetest, kui otsustatakse see ettevõte kinni panna, vaid tegemist on etteplaneeritud delokaliseerimise, delokaliseerimisega ja miks seda ikkagi sellepärast, et muret tuntakse rohkem kasumi pärast kui töötajate pärast ning lõppkokkuvõttes ei võimaldata töötajatel ka enda eest seista ja seega ma soovin, et Euroopa Komisjon võtaks kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et vältida sellist ehm, see, sellist käitumist, mis tegelikult hävitab meie tootmissektorist nii et ei, me ei ole nõus selle tootmisasutuse kinnipanemisega. Toni Pitsula, palun. Nakon prošlotjednog curenja dokumenata opet su uzavrele rasprave. dokumendid, mis lekkisid eelmisel nädalal, lõid hoogu juurde TTIP vastasele debatile. kodanikel peab olema õigus oma arvamust avaldada ja meie kanname vastutust, sellepärast et meie peame lõppkokkuvõttes otsuse tegema. aga populism selles osas on olnud väga kahjulik, mitte ainult ei ole see valesti tõlgendanud fakte, aga meie läbirääkimispositsioon on ka nõrgenenud ning see tähendab seda, et äh, meie huviks peaks olema eelkõige standardeid kaitsma, kaitsta ning kaitsma meie äh, kodanikke ning toiduohutuse ja tarbijakaitse aspektid on meile väga olulised. ligipääsud äh, erinevatele turgudele, VKE-dele, erinevad tõkked eksporditeelt, GMO probleemid ning viisavaba reisimine Horvaatia kodanikele Eh, ning Euroopa Liidu standardid tuleb kaitsta, me oleme väga pikalt neid välja arendanud, peaksime konstruktiivselt neid toetama ja kõnelejad katkestatakse, proua Bilbao. suur tänu, härra president, Hispaania valitsus eelmisel nädalal tähistas pressivabaduse päeva kohustades aga Navarras Baski televisiooni edastamise lõpetamise. Baski keeles igasuguste probleemideta on võimalik ju äh, televisiooni vaata samadest seadustest lähtuvalt nagu kõiki teisi kanaleid, nii et see on täiesti õigustamatu, poliitiliselt täiesti arusaamatu ka Navarra elanikele, kes on toetanud ähm, ka Navarra parlamendis ja Baski televisiooni äh, näitamist Navarras. samal ajal aga jah, äh, tuleb ju toetada äh, mitmekeelset televisiooni selleks, et see tagaks suurema keelelise mitmekesisuse, kuid tegelikult sellise otsusega vähendatakse inimeste õigust informatsioonile. kolleeg Kriso Koonus, palun praegustel aegadel on niimoodi, et Türgi provokatsioon Kreeka suhtes on igasugused piirid ületanud, seda on palju rohkem, kui me siiamaani oleme näinud. Egeuse eh, meretegevus eh, on küsimärgi alla tõstetud eh, ning samuti on ka meie territoriaalvetele erinevaid, territoriaalvetes olnud erinevaid intsidente. pidevalt tegelikult on äh, tekitanud Türgi olukorrad, kus võiksid juhtida väga suured õnnetused nii merel kui ka õhuruumis ja äh, erinevaid äh, ettekirjutusi on selles osas Türgile juba tehtud minevikus, aga on selliseid asju juba juhtunud. Kreeka peab väga oluliselt oma eelarvelisi vahendeid sellele kulutamine, see süvendab veelgi olulisemalt äh, riigi probleeme ning on viinud tegelikult selleni, mikspärast kreeklased sellise võlakoorma ees on. Äh, nii et äh, kui on vaja igasuguste säästuprogrammide läbi vähendada Euroopa, Kreeka kulutusi kaitsesektorile, siis peaks ka Türgi provokatsioone vältima eelmisel aastal hoiatasin ma seda parlamenti eh, nende eh, laste eest, kes eh, pagulaskriisis jõuavad Euroopa rannikule, ütleb proua Parker. tuhanded tüdrukud ja poisid, kelle inimkaubitsejad on Euroopasse viinud ilma igasuguste piirideta. nüüd on aga kadunud laste arv Äh, kasvanud oluliselt ja Interpol on öelnud, et kümme tuhat inimest on kadunud, viis tuhat last on kaduma läinud ainult Itaalias, tuhat äh, on teadmata kadunud Rootsis. Euroopa, Europoli juhid ei tea, kus kohas need lapsed on, kellega koos või mida nad teevad. Angela Merkel ning teised äh, piiride fanaatikud ütlesid, et tulge kõik palun siia Eh, pedofiilide toetajad ja igasugused seksiärikad on toetanud sellise eh, Euroopa ideoloogia ohvriks on toonud lapsed ja meie parlament ei tee mitte midagi. Eh, kolleeg Terri Kabras, palun. suur aitäh, Euroopa päeval tahaksin siin Euroopa Parlamendis juhtida tähelepanu kahele asjale. kõigepealt Euroopa Liidus on käimas rasked ajad ja praeguses olukorras me peame jääma kriitiliseks Euroopa Liidu suhtes, kuid samas eemalduma euroskeptilisusest. meie probleemid saavad lahenduse vaid läbi rohkema Euroopa Liidu ja mitte läbi vähema Euroopa Liit on meie suur ühine projekt ning keskpikas perspektiivis peab saama selleks referentsprojekt kõigile nendes vääramatutes valdkondades, nagu näiteks ähm, heaolu tõstmine ning jätkusuutlik areng. ja Katalaani valitsus on igagi, igati pühendunud selleks, et Euroopa Liit oleks vastutustundlikum, ning solidaarsem, me sooviksime kodanike Euroopat, mis seisab hea õiguste ja põhimõtete eest. Kataloonia saaks osaleda selles protsessis aktiivsemalt, kui Katalooniast saaks ähm, peagi juba uus iseseisev riik. suur aitäh ja proua Pild, palun! tänan, härra president! seitsesada, seitse, sada seitsekümmend kaheksa tuhat hektarit metsa Ehm, Prantsusmaa on kolmas riik, kus on eh, kõige rohkem metsa ja viissada tuhat töökohta metsandussektoris on viimaste aastate jooksul eh, kadunud. ja minu dep-, departamangus, Moselle departamangus alles hiljuti pani, pandi üks saeveski kinni ja ja koondati kolmkümmend inimest ja see on Hiina-poolse dumpingu tulemuseks äh, kes müüb oma äh, puittooteid, puidutooteid meile täiesti naeruväärsete hindadega. Äh, tooraine, antud juhul puit, peaks olema to-, toodetud, kasutatud ja töödeldud võimalikult lähedal tema kasvamise kohal, aga mitte planeedi teises otsas, kus äh, toodetakse sellest väga tööjõumahukaid tooteid. ja väga paljud Hiinast sisse tood-, Hiina äh, toetab väga ulatuslikult oma ettevõtteid ja ma arvan, et nüüd on tõesti viimane aeg selleks, et muuta meiepoolseid meetodeid ja selleks, et päästa meie planeet. kolleeg Sarjanopoulos αποφασίσατε σαν ευρωκοινοβούλιο να μετονομάσετε τη σημερινή επέτειο την ανάδειξη te äh, otsustasite äh, üheksanda mai ümber äh, nimetada. tegemist oli fašismivastase võitluse päevaga, nüüd aga Euroopa päevaga. siin täielikult kirjutatakse ümber ajalugu, võrdusmärk tõmmatakse fašismi ja kommunismi vahele ja nüüd tähistatakse siin suurt Euroopa ajalugu, nüüd objektiivselt äh, te aga loote siin igasugust põhjust äh, antifašistidele tegutseda ja te näete, kuhu see viib, te ei saa ajalugu muuta ning samuti ka inimeste mälu mitte. ja me tuletame meelde kõiki neid inimesi, kes natsismi ja fašismi vastu võitlesid ning kommunistlik partei, nende äh, vaprus, kes on titaanlikku võitlust pidanud ning bolševikud ja paljud inimesed kes äh, Reichstagis kandsid punaseid lippe. Äh, kahekümne esimesel sajandil on nüüd uus vabastuse sajand samuti alguse saanud. kolleeg Tomp, palun. suur tänu teile, juhataja. täna tähistame me Euroopa päeva igal aastal samal ajal mõtleme selle peale, mida me oleme saavutanud ja kuidas me peaksime tuleviku väljakutsetega silmitsi seisma. aga praegusel hetkel on aga väljakutseid väga-väga palju, ei ole häid lahendusi ja ei ole ka solidaarsust. ning igaüks meie hulgas teab seda, et Euroopa peab muutuma ja seda kohe. Äh, sellisel moel, nagu ta praegu olemas on, ta ei saa ellu jääda. me oleme rääkinud tähtsatest teemadest, majanduskriis, äh, migratsioon, aga me ei tohiks unustada meie teisi projekte samuti. projektid, mis praegu on teel ja tahaksin kutsuda teie tähelepanu tõmmata Euroopa Rahaliidule. toetavad programmid, mida me kasutame, ei ole praegu piisavad. me peame juhtima kõikide tähelepanu sellele, et kui me tahame majandus- ja rahaliitu säilitada, siis peavad kõik liikmesriigid oma struktuursete reformidega minema edasi. see on väga raske, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes see tasub ära. lunile trecute Comisia Europeană a suur tänu. Euroopa Komisjon otsustas aprillikuus, et võima-, tehti otsuse viisaliberaliseerimislepingu üle Gruusia kodanikele ning see kõik lähtub sellest, et on väga lähedalt jälgitud seda, kuidas on Gruusia riik edasi liikunud selleks, et nüüd siiamaani välja jõuda. Euroopa institutsioonid on ka tunnustanud Gruusia riigi edasiminekut ning seda ettepanekut peaks toetama kindlasti ka Euroopa Parlament. Rumeenia on alati olnud ning toetab endiselt Gruusia Euroopa Liidu alaseid ambitsioone, eriti mis puudutab assotsiatsioonilepingu elurakendamist ning viisarežiimi liberaliseerimist. enamik Euroopa Liidu liikmesriikidest on Äh, suhtunud positiivselt arengutesse Gruusias ning seega me suudavad nad kindlasti ka täita Euroopa Komisjoni poolsed kriteeriumid, ma mõistan ka seda, millised ootused on Gruusia kodanikel selles osas. Jošo, palun. Äh, Ruralna. suur tänu, härra president märgised piirkonnad, kauged piirkonnad kannatavad energiaalase vaesuse all ning üks märk sellest on ka energiatõhususe vähesus näiteks büroohoonetes ja kortermajades. kuna inimesed peavad kulutama suuremaid summasid ähm, äh, küttele, siis teeb see nende olukorra väga keeruliseks, ma äh, sooviksin et Euroopa Komisjon leiaks meetmed, kuidas soodustada suurema energiatõhususe saavutamist. nii et see tähendaks seda, et Euroopa Komisjoni rahalisi vahendeid peaks olema võimalik kasutada lihtsamini, peaks tõstma ka teadlikkust ähm, sellistes piirkondades, et nad teaksid üldse, millised rahastamisvõimalused neil kasutada on. läbi suurema energiatõhususe parandaks see inimeste elutingimusi proua Loobes, palun täna möödub seitsekümmend üks aastat sellest, kui võideti fašism Euroopas, ehk siis seitsekümmend üks aastat sellest, kui rahvad võitsid kätte jällegi oma vabaduse fašistliku õuduse vastu. Hispaanias oli külma sõja tulemusena saanud Francost järjekordne ettur USA mängus Euroopas, kuid meie rahvad äh, edasi, elasid edasi samasuguses vaimus nagu meie teistes äh, Euroopa naaberriikides ja soov oli taastada demokraatia. nüüd aga on Euroopas selline olukord, et me oleme reetnud omaenda kodanikud, me näitame näpuga sisserändajatele selle asemel, et nad siin vastu võtta ja me näeme seda ju kõike läbi ka selle, kuidas äh, väga rangete kärpemeetmete tagajärjel on pead tõstma hakanud ähm, eh, paremäärmuslased Euroopa Liidus, nii et äh, mina mäletan, mälestan siin täna neid inimesed, äh, sest et vaid tänu äh, töölisklassi tegevusele on meil võimalik võita see fašismi ajajärg, tänan. proua Moi. deci domnul Le Breton Eh, härra Le Breton. austatud härra president eh, volinik Pierre Moscovici just kinnitas seda, et põgenikud toetavad majanduskasvu ja tema meelest põgenike vastuvõtt oleks üks põhjuseid majanduskasvule, mis peaks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kahe protsendini jõudma Eurotsoonis. ja ta leiab, et avalikud kulutused migra-, põgenikele öö, eh, annavad tõuke mm, majanduskasvule, mis peaks olema null koma kolm protsenti Euroopa äh, Liidus null koma viis Saksamaal. aga viimased aastad on näidanud, millised katastroofilised äh, tulemused on äh, rändel Euroopas. Jean-Paul Gurevitš on öelnud, et see on seitseteist miljardit eurot ja räägitakse ka neljakümne neljast miljardist eurost, kus on arvesse võetud siis kõik kulud, mis seonduvad äh, rändega, seoses politseiga, majutusega, haridusega ja nii edasi. ja taaskord saame me teha järelduse, et Euroopa Komisjon Brüsselist val-, äh, valetab Euroopa rahvale äh,. äh kolleeg Rollo kakskümmend kolm Euroopa Liidu eh, miljonit Euroopa kodanikku on tööta, seitsekümmend miljonit ei oma piisavat kvalifikatsiooni ja nende arvude taga on inimlik draama, meie sotsiaalmudel väriseb ja me peame tõesti vältima seda, et ta kokku variseks. kvaliteetne haridus, kutseharidus, mida eh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon on edendanud, aitab kaasa ja liikuvus on tõesti väga hea tee selleks, kuidas päästa tööhõivet. mis puudutab äh, tööturgu, siis tööturgu ootab spetsiifilisi pädevusi. väga tähtis on korraldada avaliku sektori poolt aga vastavat koolitust ja kui tulevased Euroopa algatused nagu noorteagenda uued pädevused võimaldab meil koolitada ja ametialast koolitust anda inimestele, siis oleme me saavutanud sotsiaalmajandusliku tulemuse. Euroopa Liidul on vaja pol-, positiivseid projekte ja need on need konkreetsed väljakutsed, mis meie ees seisavad. suur aitäh, härra Blanco! suur tänu, härra president! praeguse kriisi käigus on sajad tuhanded Hispaania pered tõstetud oma kodudest välja ning ainus Hispaania valitsuse reaktsioon sellele on olnud täielikku passiivsus. on väga palju inimesi, kes kannatavad hüpoteeklaenude täiesti uskumatute klauslite all, Hispaanias ei ole kohtunikul võimalik peatada äh, sellise eluaseme müüki, kust on tõstetud pere välja ning Hispaania valitsus järjekordselt ei ole mitte midagi teinud, nii et härra president, seega ma nõus, nõuan seda, et Euroopa Komisjon tegutseks siin otsustavalt, et sellisele olukorrale lõpp teha. suur aitäh ja palun, härra Selimovitš!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 räägitakse relvarahust, kuid äh, iga päev rikutakse Minski kokkulepet ja relvarahu. aga Euroopa Liit vaatab lihtsalt pealt ja ei tee mitte midagi. see kokkulepe, mis see sõlmiti kolmepoolselt, näiteks äh, selleks, et kehtiks relvarahu siis selle sobi-, selle kokkuleppe valguses me tõesti peame tegutsema selleks, et tagada tõsine relvarahu, tõeline relvarahu inimesed elavad väga hirmsates tingimustes, humanitaarkriis on väga tõsine ja meil lasub vastutus teha kõike meist sõltuv selleks, et me saaksime tagada relvarahu selles piirkonnas. härra Kaarti, palun see ei ole kohal, selle, sel juhul proua Mirje Aada. eelmisel nädalal oli mul võimalus osaleda äh, avaliku panganduse kuulamisel Euroopa Parlamendis ning kuulamise jooksul kuulsin ma äh, avaliku panganduse võimalusi, erinevaid äh, võimalusi on siin äh, Eh, samasuguse süsteemi loomiseks ka Iirimaal ning Iiri kontekstis oleks oluline rõhutada ka seda, et eh, krediidiühingute ning eh, postkontoritega oleks koostööd. pankadel on liiga suur kontroll majanduse üle, eriti just, kui me arvestame väga kõrgeid intressimäärasid kuidas me saame toetada neid pankasid, kes varastavad eh, niivõrd palju raha eh, tavainimestelt, aga ei anna mingisuguseid hüvesid. meie Sinn Feinis toetame täielikult avalikude pankade loomist eh, niimoodi, et väikeettevõtlus õitseks. meie tahaksime tõelist muutust kaasa tuua ning toetada laenuühinguid, kooperatiivi ning, kooperatiive ning sotsiaalmajandust sotsiaalettevõtlust ja me peame seda muutust tegema läbi koos. järgnevalt proua Anstorp, palun Euroopa Keskpanga nõukogu eelmisel kolmapäeval oma eh, isetegevuses eh, kuulutas välja selle, et viiesaja euroseid enam ei kasutata ning Euroopa Keskpanga tegevus eh, paneb meil mõtlema, et et igasuguseid kurjategijaid rahastatakse selliste rahatähtedega, terroriste ja nii edasi, kas me tõesti arvame, et kurjategijad lõpetavad kuritegevuse, eh, kui ta nüüd eh, kahe, eh, viiesajas eurose asemel nüüd saab viis või mingisuguseid teisi vääringuid või siis ühe rahakohvri asemel kaks, mitte keegi ei usu sellist asja. tegelikult räägime me ikkagi rahapoliitikast, Euroopa Keskpank ja Mario Draghi pidid survestama miinus krediiti. Need, kes enam ei saa mingisugust äh, intressi, vaid peab intressimäärasid miinustes maksma, võtab oma äh, raha lihtsalt kontolt ära. ja kolmapäeval me jõudsime siis selleni, et äh, paberraha on, on täielik ja kes tahab selle, seda ära keelustada, on totalitaarne. suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Bogovitš v lanskem letu smo v parlamentu dolgo časa usklajevali dokument eelmisel aastal Euroopa Parlamendis harmoneerisime me dokumente või otsustasime dokumentide üle siin selleks, et Euroopa Komisjon saaks alustada läbirääkimisi TTIP üle. nüüd viimastel päevadel on meieni jõudnud informatsioon ähm, salastatud dokumentide kohta Nendele on viida, viidanud nii Greenpeace kui ka teised vabaühendused, kuid Euroopa Komisjon ei ole asjakohaselt reageerinud sellele infole ning see läbipaistvuse puudus on kõige suurem oht TTIP sõlmimisele üleüldse ning ma seega teeksin üleskutse Euroopa Komisjonile, et läbirääkimiste kontekstis üritaks Euroopa Komisjon teha kõik endast oleneva selleks, et tagada keskkonnanõuete ning toiduohutuse nõuete täitmine selleks, et ei sõltuks Euroopa kodanikud vabaühenduse tegevusest. proua Ward, palun. suur aitäh! üheksandal mail täpselt kuuskümmend kuus aastat tagasi Schumanni avalduses pandi alus lepitusprotsessile Euroopa Liidus ning selline solidaarsus ongi see, millel seisab Euroopa Liit. nii et täna me tähistame Euroopa päeva, kuid paraku me näeme üle maailma genotsiidi ja kohust, kohutavat hävitustööd, levib ksenofoobia, rassism ja seda üle terve Euroopa. Euroopa Liit peab lähtuma oma tegevuses oma ajaloolisest pärandist ning me peame peatama igasuguse genotsiidi ning hävituste üle terve Euroopa eh, ning üle maailma. mina olen ühinenud parlamendi liikmete võrgustikuga, eh, kus me tegeleme Armeenia, Bosnia ning Rwanda genotsiidi mälestamisega, et me õpiksime minevikust, me peaksime kasutama neid kohutavaid ajaloolisi sündmusi selleks, et soodustada kultuuridevahelist dialoogi, et see kõik kunagi ei korduks. palun, kolleeg Mariana.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 krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko zahlaenje praćeno s mrazom te su nasadi voća vinove loze i povrće. aprillil e, olid e, e, öökülmad mis täielikult hävitasid mitmed viljaliigid üheksakümmend kuni kümme, kuni sada protsenti viljast ning äh, puuviljadest hävines, viiskümmend miljonit eurot äh, on see toonud kahjusid kaasa ning ka naaberriikides Ungaris, Austrias äh, ja pärast eelmist, eelmise aasta kriisi, mis Vene embargost tuleneb, mis on tegelikult köögi ja puuvilja kasvatavaid inimesi väga tugevalt tabanud Euroopa Liidus, on nüüd need öökülmad toonud uue raskuse laine kaasa Euroopa Komisjon peab toetama äh, tootjaid, keda need looduskatastroofid on tabanud ning positiivselt vastama nendele liikmesriikidele, kes on palunud toetust ja abi. see on ainukene võimalus, kuidas äh, saab äh, köögi- ja puuvilja tootmist toetada ning tarbijaid ja tootjaid toetada. nüüd järgnevalt proua Andersen, palun. härra juhataja tegemist on väga oluline posti ja postipakkide teenuste arendamiseks Euroopas Euroopa Liidu õigusaktid on praegu ülevaatamisel ning me loodame, et uued meetmed komisjonilt ka pakiteenuste osas tulenevad. me peame kaitsma posti ja taskukohaste hindadega ka pakisaatmisteenuste osas meie tarbijaid Äh, erastamine postisektoris on tegelikult juba toonud kaasa mitmeid järelmeid, arvestagem sellega, kuivõrd oluline on äh, postiteenused äh, ja pakkide saatmine, sellepärast et jah, me ostame, müüme küll internetis, aga postid peame, postiteenused toovad reaalselt need pakid kohale. poolteist miljonit töökohta on selles sektoris kinni ja me peame kindlasti kvaliteetseid ja jätkusuutlikke töökohti looma ja mitte mingisuguseid halle ja uduseid ähm, töötingimusi endale inimestele tagama. mina ja mitmed parlamendi liikmed, rohkem kui viiskümmend to-, toetavad Keep Me Posted äh, kampaaniat selle kohta, et inimesed peavad olema teavistatud selle kohta, kuidas nad saavad võtmeinformatsiooni, mis nende elu väga olulisi valdkondi mõjutab. palun toetage seda kampaaniat. nüüd kolleeg Šoidrova, palun. Dámy a pánové, přesně před 66 daamid ja härrad, täpselt kuuskümmend viis aastat tagasi kui härra Schumann kuulutas välja ja kui Euroopa üritas üle saada sõjahaavadest. ja poliitikud esitasid endale küsimuse, kuidas tagada see, et selli-, need õudused enam mitte kunagi ei korduks. uue kõrge ameti ellukutsumine vastavalt Saksa, Prantsusmaa otsustele see ettepanek oli esimene samm Euroopa Föderatsiooni suunas, mille eesmärgiks oli rahu tagamine Euroopas. ja juba kuuskümmend viis aastat tagasi oli täiesti selge, et Euroopa tee julgeoleku suunas ei saa olema sugugi mitte lihtne ja ma arvan, et on igati asjakohane siinkohal seda meelde tuletada Tšehhoslovakkias me unistasime juba sellest vabadusest ja sellest, mi-, kus me praegu elame ja ma loodan, et praegusel Euroopal on samasugune julgus. juhataja, juhataja, äh, tahaksin rääkida äh, varaküsimustest äh, Rumeeniast, mikspärast, sellepärast et Ungari parlamendiliige ütles, et Ungari Eh, vähemusi Rumeenias, eh, nende vastu diskrimineeritakse, ma tahaksin öelda, et eh, Rumeenia, nagu ka teised kommunismi riigid, on tagastanud võõrandatud varad üheksakümnendatel aastatel, üheksakümne üheksanda aasta jaanuaris olid kolm miljonit inimest, kes olid riigihoonetes sundüürnikeks, väga paljud olid nende hulgast ka vanemad inimesed ja menetlus oli väga valulik, sellepärast et tegelikult piisavalt ei olnud dokumente, aga ei olnud samas ühtegi tõendit ka selles osas, et diskrimineerimist nendes menetlustes toimus. Ajuudi väikeses linnas nägin ma ise, et hoone, mis oli tagasi antud eh, reformi kirikule, seadis eh, perekonnaelu ohtu, sellepärast et äh, võeti ära nende elekter selles majas. härra Mamikins, palun. Ähm, juhataja, suur tänu teile. eile äh, terves Euroopas äh, tunnistati võitu natsismi vastu ja see on väga tugev protsess terves Euroopas. minu koduriigis Äh, tähistatakse seda päeva nii kaheksandal kui üheksandal mail, aga kujutage ette, äh, austatud kolleegid, ka sellisel hilisel äh, tunnil Riias ja mujal on platsid inimesi täis, sellepärast et nad tähistavad võitu natsismi üle. Euroopa tõusis taas jalgadele pärast natsistide poolt loodud kannatusi ning solidaarsus ja vendlus on Euroopa võtmesõnad, Euroopa piirideta on tähtis. meie peaksime täna kõikidele näitama, kuidas kümneid aastaid juba Lätis ja Euroopas on endiseid kodanikke, Eestis sealhulgas, kes ei saa valida veel. nüüd äh, peatame istungi ja homme alustame kell